järgmine päevakorrapunkt on proua Tomase raport ühise kalanduspoliitika eeskirjade jälgimine, järgmine. esimesena saab sõna proua Tomas neljaks minutiks. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, Euroopa Parlament avaldab homme oma seisukohta kalanduspoliitika eeskirjade lissaboniseerimise kohta. ja äh, sellega tagatakse ühinde, ühise kalanduspoliitika kontrollisüsteemi eeskirjade järgimise tagamine ja äh, Euroopa Komisjon on äh, siin keskendunud komitee menetluse ümberklassifitseerimisele rakendusaktideks, delegeeritud aktideks ja see nõuab piisavat järelemõtlemist rakendusaktide, delegeeritud õigusaktide ja kaasotsustusmenetluse eh, vahelised kriteeriumid on aluslepingutes kehtestatud, kuid tegelikult on piir teatavatel juhtudel üsna hägune ja valikute tegemine nõuab poliitilist ja põhjalikku kaalumist. Eh, me peame eh, Lissaboniseerimise protsess on käigus ning see on ka üks osa tehnilisest tööst ja ähm, komisjon kasutab delegeeritud akte ja öeldakse, et delegeeritud aktide puhul on Euroopa Parlamendi järelkontroll ja Euroopa Parlamendile jäävad Euroopa Parlamendi volitused. ma kutsun teid üles ettevaatlikkusele, praegusel hetkel pole Euroopa Parlamendil inimressurssi ega menetlusi selle järelkontrolli teostamiseks ja ilma selleta ei ole aluslepingu vaimu austatud. juhiksin tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendi õigustalitus on esitanud meile oma arvamuse, Lissaboniseerimine vajab, ähm, eeldab tekstide kooskõlastamist aluslepingutega ka ja kui asi puudutab kahesaja üheksakümnendate artiklit ja kahesaja üheksakümnendate artiklit, siis me peame vaatama ka äh, põhiõiguste hartat ja, ja seda tuleb arvesse võtta Äh, tulevases juriidilises kontrollis. mis puudutab kalanduspoliitika eeskirjade jälgimist, siis ma teeksin ettepaneku, et äh, rakutatakse, rakendatakse ühtsust äh, kogu Euroopas ja ma kaitsen komisjoni ettepanekut delegeeritud aktide eelistamiseks et kõik äh, kalamehed, ükskõik kus nad maailma, Euroopas ka pärit oleks, ei peaks kannatama ebaõigluse all selle ühise kontrollisüsteemi rakendamise tõttu. ja toetan ka komisjoni ettepanekut, et me peame äh, kontrollisüsteemi äh, määruse üle vaatama hoolimata sellest, et väga paljud kolleegid on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, olen äh, püüdnud oma kompromissides äh, palunud äh, komisjonilt seda tulevikus arvesse võtta, mul on väga kahju, et komisjon on esitanud meile ettepaneku, kus meie varasemaid soove ei ole arvesse võetud, komisjon on äh, Äh, informeerinud meid äh, Omnibussi tekstist selleks, et kohandada kontrollimeetmeid äh, aga samal ajal ei ole võetud kohandamist see puhul arvesse arukuse põhimõtteid ja meie kolleegide soovitusi. iseäranis, mis puudutab meie kala kalurite igapäevaelu. tegemist on sellise killustatud lähenemisega ja kontrollid on üks tervik, me ei saa seda osadeks jagada, vastasel korral me ei saa oma tööd teha korralikult, eriti siis, kui meil peame õigusloomelise protsessi läbima äh, kiiresti, see, äh, pingutused on kalurite huvides ja ma tahaksin, et me saavutaksime kompromissi äh, selle kontrollisüsteemi küsimuses. proua volinik Damanaki. tänan, president. ma tahan tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest komisjoni ettepanekule, millega ühtlustatakse eh, kalanduse kontrolli määruse sätted Lissaboni lepinguga. ma tahan eriti tänada raportööri proua Tomaad Äh, äh, selle olulise teema käsitlemisel. meil on uus õigusakt äh, meie ühise kaevanduspoliitika jaoks, nagu proua Toma mainis, ja see õigusakt jõustus käesoleva aasta alguses. eelmisel nädalal saavutasime poliitilise kokkuleppe uutes rahastamistingimustes ja ma ootan nüüd, et parlament ja nõukogu ametlikult heaks kiidavad selle kompromissi nii kiiresti kui võimalik. ma viitan selles raamistikus ka kokkuleppele rahandusküsimustes, kuna ma pean rõhutama, et see raamistik on hädavajalik tulemusliku rakendamise kontrolli jaoks. meie uued eeskirjad äh, on kasulikud nii kalavarudele, kaluritele ja kogukondadele, kui need õigesti rakendatakse. see on oluline äh, teema nii minu mandaadi lõpuni kui ka minu äh, mantlipärija jaoks ja ma olen nõus proua Tomaaga, et me peame andma endast parima, et taguma, tagama kontrollimääruse jõustamise ja selleks, et see jõustamine toimuks järjepidevalt, et tagada ühtne kohaldamine kõikides Euroopa vetes. kuid ma tahaksin rõhutada, et täna arutusel olev ettepanek on teatud piirangutega, et komisjoni volitused rakenduse delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks kontrolli valdkonnas on kooskõlas äh, aluslepingu uute sätetega ja seda me praegu arutamegi kuid mitte ainult seda, me arutame seda, kas rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid eh, ja need volitused, mis komisjonile antud, on kooskõlas aluslepingutega ja selles küsimusel on ka parlamendil sõnaõigus ja me oleme täna tulnud siia, et teie arvamust kuulata ja arvesse võtta. seega täna on saabunud hetk arutada need uuendatud menetlused seoses Lissaboni lepingutega ja mitte eh, sisulisi muudatusi ja ma arvan, see on õige menetlus ma sain aru, et on e-, parlamendi mõned liikmed on esitanud taotluse kogu kontrollimääruse ülevaatamiseks, kuid ma tahan teile meenutada, et nimetatud kontrollimäärus, mis praegu kehtib, jõustus äh, aastal kaks tuhat kümme alles ja selle rakendamine leidis aset kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. seega on juttu määrusest äh, Äh, mis on kehtinud ainult kaks aastat. ja ma saan teile kinnitada, et meie eeskirjade toimimist õigel ajal ka hinnatakse, kuid meil on vaja rohkem aega rakendustulemuste hindamiseks. konkreetsemalt rääkides komisjon saadab Euroopa Parlamendile nõukogule aruande äh, kalanduse kontrolli määruse rakendamise kohta iga viie aasta järel äh, ja sellele viidatakse juba ka määruses, seega te võite oodata meie esimest aruannet kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolaastal. see on meie kohustus ja seda ka komisjon kavatseb täita. seega see üldmäärus, mida te juba mainisite, on küsimus, mis esitatakse aruteluks. me oleme alustanud selle määruse ettevalmistamist niipea kui parlament äh, hääletab uue kalanduspoliitika üle. me ei saa seda teile varem esitleda ja, ja me tuleme varsti parlamenti selleks, et arutada seda üldmäärust. Äh, nüüd, kui me räägime kontrollimäärusest, kui meil on aruande tulemused teada ja hindamine läbi viidud, komisjon äh, annab omapoolse hinnangu, siis kas on vaja üle vaadata kalanduse kontrollimäärus ja see on nende otsustada. sellega peaksin mina lõpetama, kuna, äh, kuna tegemist on ülesandega, millega peab tegelema ähm, minu mantlipärija ja suhtlema uue parlamendikoosseisuga järgmisel aastal. lühidalt öeldes minu ülesanne on püüda see määrus rakendada ja seda, sellega ma tegelen oma ametiaja lõpuni ja loomulikult ma valmistan kõik ette selle määruse võimalikuks ülevaatamiseks järgmise aasta alguses. tänan aitäh, volinik ja nüüd annan sõna kolleeg Fraagale, palun. aitäh, president minu fraktsioon toetab seda raportit ning tahaksime tänada raportööri selle eest, et oli valmis meie ettepanekuid raportisse sisse panema niimoodi võima, äh, oli meil võimalik komitoloogia menetlusega seonduvad probleemid lahendada ning juhtida komisjoni tähelepanu pakilisele vajadusele äh, seda määrust uuesti läbi vaadata. Äh, mitte ainult selleks, et seda viia kooskõlla uue ühtse kalanduspoliitikaga, vaid ka selleks, et kalandussektor ei peaks äh, Äh, tegutsema segastes tingimustes, kus õigusaktide vale tõlgendamine võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. nagu eelkõnelejad juba ütlesid, on meil olemas omnibus ettepanek, mis puudutab äh, siis näiteks äh, seaduste kohandamist selle tagasiheitmise keeluga ja nõnda edasi. selleks Eh, on väga oluline, et teie või siis teie järeletulija tuleb välja, eh, vaatab selle määruse väga põhjalikult läbi. ja veel üks asi, mida tahaksin mainida seoses selle raportiga, on see, et me peame väga ettevaatlikult suhtuma delegeeritud aktide kasutamisse. mina ei sooviks, et parlamendi pädevustesse tungitakse, aga ma arvan, et teatud tingimustes me tõesti peame käituma väga ettevaatlikult kui äh, palju äh, oma järelevalvevolitusi parlament äh, suudab ikkagi täita. me ei saa endale võtta kohustusi, mida me ei suuda täita. tulemuseks on see, et saavutame hoopis soovitule vastupidise. aitäh, proua Roodus. proua volinik, head kolleegid minu meelest on ühises kalanduspoliitikas kaks põhilist aspekti. esiteks jätkusuutlike äh, kalastusmahtude kindlaksmääramine ja teiseks äh, selle tagamine, et nendest äh, piirangutest ka kinni peetaks. ühtse kalanduspoliitika reformis me nägime ette need eeskirjad. tulevikus ei tohi äh, toimuda ülepüüki Euroopa Liidus. me määrasime kindlaks ka mõned äh, kontrollimise põhimõtted, nimelt et need peavad olema proportsionaalsed. üksikasju ei saanud me aga äh, reguleerida, sest need kuuluvad kontrollimäärusesse. praegune kontrollimäärus, mida kohandame Lissaboni leppega antud õigusaktiga, on veel üsna uus kohe varsti pärast äh, Lissaboni leppe jõustumist võttis ministrite nõukogu üsna kiiresti vastu selle teksti tõenäoliselt selleks, et saadikute koda ei saaks liiga palju kaasa rääkida. tulemus ei ole minu meelest väga halb ja tõepoolest eeskirju parandati, kuid siiski võttes arvesse reforme ja tagasiheite keeldu, mis sellega kaasneb, tuleb äh, kontrollimise üle veel kord läbi mõelda. kalurid peaks äh, Neid peaks selle eest, kui nad tagasi heidet ei tee, äh, neile, neid peaks ka selle eest äh, mõningaid eeskirju lõdvendama, näiteks mis puudutab miinimumpikkust ma kutsun komisjoni üles niipea kui võimalik uus kontrollimäärus, määruse ettepanek meile esitada, suur tänu. suur tänu. järgmisena härra Torvalds. president, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada meie raportööri äh, Isabel Tomaad ja variraportööri Carmen Fragat äh, väga hea töö eest selle Äh, kontrollimääruse kaasajastamisel. Äh, arvestades äh, seda õigusakti ühtse kalanduspoliitika teemal, mille me möödunud aastal vastu võtsime, oleme astunud jällegi olulise sammu jätkusuutlikuma kalapüügi juurde, see on vajalik selleks, et teha lõpp neile negatiivsetele suundumustele, mille tunnistajateks oleme olnud viimastel aastatel meie kalavarud on vähenenud, liigiline mitmekesisus on vähenenud, kalandussektoris on vähem töökohti, aga reformid saavad olla ainult edukad ja ambitsioonikad, kui neid ka korralikult ellu rakendatakse. kontrollimäärus ja kontroll on äärmiselt olulised tagamaks, et need ühised reeglid ka ellu rakendatakse. ebaseaduslik kalapüük ei ole kahjulik mitte üksnes kalandussektorile, kalavarudele ja keskkonnale, see tähendab ka seda, et kalurid ei konkureeri äh, võrdsetes tingimustes, me ei saa lubada sellist äh, poliitikat, kus äh, pettus tasub ennast ära. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed reeglitest kinni peaksid ja neid selle eest ka tasustama. möödunud nädalal lõpetasime läbirääkimised uue mehhanismi üle ning meil on väga hea meel, et meil on nüüd rohkem rahalisi vahendeid kontrollimeetmete jaoks ja liikmesriikidel on äh, kergem neid rahalisi vahendeid kätte saada. see tähendab, et liikmesriikidel on nüüd rohkem võimalusi kontrolli läbiviimiseks ning äh, selleks on ka rohkem vahendeid, seega saab Euroopa Parlament avaldada liikmesriikidele rohkem survet, et nad tõesti rakendaksid ellu need meetmed, mida nad lubasid ellu rakendada. see tähendab, et meil on äh, tervemad kalavarud, äh, rohkem majanduslikke võimalusi, rohkematel kaluritel on võimalik ennast kalapüügiga elatada, elatada ja me loodame, et Euroopa kalandussektoris tekivad ka uued töökohad, aitäh! aitäh! ja aitäh ka selle eest, et te olete kolmepoolsetel kõnelustel teinud väga head ja iseseisvat tööd. ja järgmisena saab sõna härra Romeva. aitäh! mul ei ole just palju kõneaega, seetõttu keskenduksin olulistele asjadele. mina olin selle teema raportööriks parlamendi eelmise koosseisu ajal ja ma tean, kui raske on paika panna õiguslikku raamistikku, mille abil reeglitest kinnipidamist kontrollitakse. me peame sellist raamistikku tõesti parandama. kui mõned, mõned ütlesid, et kui need muudatusettepanekud vastu võetakse, siis need õõnestavad hoopis seiremäärust tuletage me-, tuletage meelde äh, ühtse kalanduspoliitika reformi. meie siin parlamendis oleme suutnud äh, saavutada äh, kontrolli ja andmekogumise jaoks minevate eelarveridade suurendamise. parlament on saanud väga selge sõnumi, et see on see, mida me soovime. me ei taha hakata ju nüüd endale vastu rääkima. suur aitäh! härra Krobartšik härra president, proua volinik. raport on aluseks uue kalanduspoliitika rakendamiseks. me peame selle määruse ellu viima, et see vastaks Lissaboni leppega, me peame eeskirjad äh, ellu viima, nii et ühtne kalanduspoliitikast, ühest, ühtses kalanduspoliitikas peetaks kõigis liikmesriikides samal tasemel kinni. vastasel juhul on see reform määratud hukule. meil on vaja usaldusväärseid andmeid, mille, mis tulenevad eelkõige teadustöödest ma tahaksin eelkõige rääkida olukorrast Läänemeres. siin on meil probleem kalavarudega, eriti mis puudutab äh, turska. Nende kalade hulk on oluliselt vähenenud ja sellepärast ei või turska ka turustada. sellepärast ei ole meil ka võimalik Äh, toota kalajahu, meil ei ole selleks ressursse, nii et äh, siin on terve rida probleeme, mis tuleb lahendada ja sellepärast, proua volinik, palun teil võtta meetmeid, mis võimaldaksid äh, kalavarusid Läänemeres jällegi suurendada. härra Ferreira, aitäh, president. üldiselt oleme raportööri ettepanekuga nõus, aga on üks asi, Äh, mida tahaksime tõesti rõhutada kui me kõneleme kontrollisüsteemist, äh, siis seondub selle süsteemiga üks probleem ja selleks probleemiks on need reeglid ise. Äh, see poliitika põhineb tsentraliseeritud nägemusel kalavarude majandamisest, see on tegelikkusest väga kaugele, ei arvesta iga riigi ja regiooni eripäradega, erinevate kalapüügiliikidega ning tulemuseks on äh, tihtipeale sellised reeglid ja suunised, mis tegelikkusega sugugi kokku ei sobi. Äh, need õõnestavad lihtsalt kalandussektorid ja jäävad kas siis ellu rakendamata või kui neid ellu rakendatakse, annavad soovitule hoopis vastupidise tulemuse ma arvan, et see on probleem, millega me peame tegelema enne, kui me hakkame üleüldse mingitest kontrollimeetmetest rääkima me peame kalavarude majandamise viima lähemale nendele inimestele, kes seda poliitikat ellu rakendavad, nad peavad olema ka kaasatud poliitika väljatöötamisse, mitte ainult seda ellu rakendama. härra Milana järgmisena, aitäh, president, tahaksin tänada raportööri äh, selle äh, raporti eest, ma toetan absoluutselt kõike, mida raportöör ütles. meil on vaja Äh, vaadata seda kontrollimäärust, äh, pidades silmas eesmärki äh, viia see kooskõlla Lissaboni lepinguga. antud hetkel neid kontrollimeetmeid ei saa rakendada, niisiis meil on vaja seda menetlust kiirendada, kiirendada selle määruse läbivaatamist ning mul on väga hea meel, et teie seda seisukohta jagate sest äh, sellest uuest kontrollimäärusest on meile tulevikus tõesti väga palju kasu. me peame hoolitsema ka selle eest, et liikmesriikidel on regionaal, regionaalne poliitika selles sektoris, me peame olema äh, väga optimistlikud, me peame me oleme näinud, kuidas äh, selle fondi teatud aspektid on radikaalselt muutunud. aga meie fraktsioon siiski eh, seda, teid selles konkreetses punktis ei toeta, aitäh. härra Sanchez Presedo järgmisena. Äh, president, mina tahaksin samuti tänada raportööri ning öelda, et kontrollimäärus on väga oluline samm selleks, et ühtse kalanduspoliitika tõhusust suurendada kahekümne kolmandal äh, novembril kahe tuhande, äh, kahe tuhande üheksandal aastal jõustus Lissaboni leping ning äh, parlament äh, peab äh, sellega seoses vastu võtma uusi rakendusakte ja mul on väga hea meel, et komisjon on esitanud oma ettepaneku ja me saame selle protsessiga oma ametiaja lõpuks ka lõpule. Äh, kui seoses selle raportiga räägitakse delegeeritud aktidest, siis siin on väga huvitav mõte, et aruanne tuleks esitada iga kolme aasta tagant paika on pandud ka menetlus rakendusaktide jaoks Äh, viiakse läbi järelanalüüse ning äh, konsultatsioone sidusrühmadega ning äh, kui me hakkame hindama kõigi nende meetmete väärtust, siis minu arvates peaks seda tõesti tegema uue ühtse kalanduspoliitika kontekstis, aitäh, härra Kristensen järgmisena. aitäh, president Äh, väga pikka aega on meil olnud äh, vaja selle kontrollimääruse äh, uut läbivaatamist. uus kalanduspoliitika nõuab, et me teeksime seda praegu need reeglid on olnud kalurite jaoks suureks koormaks, kõike mõõdetakse ja kaalutakse ja kontrollitakse, aga sellega ei käi kaasas jätkusuutlikum kalandussektor, vaid lihtsalt rohkem bürokraatiat. loomulikult meil on vaja ühiseid reegleid ja meil on vaja võitelda pettusega aga kasutades uut tehnoloogiat, võiksime me asjad ometigi tõhusamaks muuta. me peame pidama kinni nendest kohustustest, mis me uue kalanduspoliitikaga oleme võetnud, regionaliseerimine, head raamtingimused kalandussektori jaoks, see on ainukene viis, kuidas saavutame uue kalanduspoliitika eesmärgid, nii et asume siis asja kallale äh, paneme paika uued ühtsed lihtsad kontrollimeetmed, mis loovad ausa konkurentsi ja eluterve kalandussektori ning suur aitäh raportöörile tehtud töö eest hästi, nüüd äh, tuleme Cash DI juurde, meil, ma, mul on kolm sõnavõtusoovi. kõigepealt proua Sütšel Ungarist u svakom slučaju jasno je da moramo prilagoditi ovu uredbu lisabonskom sporazumu jer u protivnom bi suur tänu, igal juhul on selge, et see määrus peab olema kooskõlas, vastasel korral reformi ellu ei viida. see, mida me peame hetkel tegema, on, meil on vaja piisavat ähm, õiguslikku järelevalvet, õiguslikku kontrolli, ma olen nõus kolleegidega, kes on öelnud, et see poliitika ei võta arvesse liikmesriikide reaalset olukorda olukord on erinevates riikides äh, erinev ja ma arvan, et liikmesriigid peavad üritama välja töötada omaenda kalanduspoliitikat. jah, ma mõistan, et äh, see on keeruline, aga me peame neid, äh, seda toetama. me oleme juba paika pannud täiendava fondi ja väga kahju oleks, kui me seda ei kasutaks. kuigi samal ajal tahaksin väljendada reservatsiooni äh, selles osas, mis puudutab, kas parlament tõesti saab ühise kalanduspoliitika rakendamist kontrollida, kas selleks on piisavalt vahendeid olemas? aitäh, härra Pikola! pozdravljam prijedlog komisije s amandmanima odbora za ribarstvo. Oni mijenjaju aitäh! ma olen nõus komisjoni ettepanekuga ja sealhulgas ka tehtud äh, muudatusettepanekutega üleminek eelnevalt komitoloogia süsteemilt nõuab meilt äh, muudatust otsuse tegemisprotsessis. ja me peame tagama, et äh, need poliitikad oleksid piisava järelevalve all selleks, et tagada, et kõik oleks kooskõlas ühise kalanduspoliitikaga. ma arvan, et komisjonil on selleks vajalikud võimalused olemas, et need eesmärgid saavutada ja ma leian, et need on piisavad ning vastavad kalurite vajadustele Euroopa Liidus ning need on kooskõlas reaalsusega eh, kalandussektoris ja ma arvan, et kolmeaastane kontrollisüsteem on väga hea. ja nüüd on komisjonil võimalus lõppsõnavõtuks, palun, proua volinik. suur tänu, ma sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid. loomulikult sooviksin äh, korrata seda, mida ma juba enne ütlesin, kõik need sõnavõtud äh, ja ja tähelepanekud äh, oleme me ära kuulanud ning kõik, mis puudutab hindamist, rakendamist seoses selle määrusega ja kõik teie poolt äh, tehtud ettepanekud on meile olulised. ja ma arvan, et minu äh, mantlipärija tuleb hea meelega teie juurde äh, suurepärase ettepanekuga ja on arvesse võtnud teie märkusi ja ettepanekuid ja nagu me oleme kohustatud, siis seoses selle määruse rakendamisega. kaks lühikest märkust, kui tohib kõigepealt selle määruse rakendamine. komisjon on kohustatud kõik ette valmistama selleks, et anda liikmesriikidele võimalus õige äh, rakendamine ellu viia ja sellega me hetkel tegeleme. ja sellepärast meie ettepanek ja ka parlamendi ja nõukogu ettepanekus on suurendatud vahendeid, mis on määratud just kontrolli- ja jõustamismeetmetele uue kal-, ühise kalanduspoliitika vallas ja see puudutab ka head teaduslikku andmebaasi ja millele mitmed teist viitasid. ja see äh, võimaldab arvesse võtta ka liikmesriikide oma, omi lahendusi ja rakendusreegleid selle määruse puhul. sellepärast on meil äh, äh, reformi osas äh, konkreetne regionaalne lähenemine, liikmesriigid saavad ise otsustada, kuidas nad tehnilisi meetmeid rakendavad ja saavad seda teha vastavalt oma olukorraga. ma ei ütle, et kõik on perfektne, aga ma tahaksin rõhutada, et meil on olemas raamistik paindlikkuse tarbeks tulevikus. nüüd, mis puudutab raha, siis nõukogu ja parlament otsustavad kompromissi osas, Äh, vastavalt kompromissile seoses rahastamisvahendiga, aga siinkohal sooviksin ma öelda, et loomulikult ei taha ma siinkohal äh, äh, kuidagi seda vaidlustada, aga tahaksin rõhutada, et aeg on väga kallis ja meie kaluritel on vaja juurdepääsu nendele vahenditele. meil ei ole seda vaja, aga kaluritel on seda vaja ja seega ma julgustaksin parlamenti ja kõiki teisi äh, osalisi äh, oma arvamust kujundama nii kiiresti kui võimalik, selleks et me teaksime, mida meil on võimalik teha nende vahenditega, mis on äh, sellele sektorile määratud. ma sooviksin tänada veel kord proua Tomad ja variraportööre suurepärase töö eest, aitäh! suur tänu, proua volinik ja lõpuks raportöör proua Toomas aitäh! kõigepealt tahaksin ma tänada oma kolleege, äh, härra Romerat äh, tuleb äh, ja rahustada, ma tahaksin talle öelda, et mitte midagi ei ole juhtunud ju,, muutunud võrreldes varasemate kontrollimeetritega lihtsalt muutunud on see, kuidas neid ellu rakendatakse, kas delegeeritud aktidega või muul moel. härra Ferreira, ma tahaksin öelda, et et, et ma jagan tema tundeid jah, on sada, erinevates sadamates rakendatakse kontrollimeetmeid erinevalt. ma ei hakka kordama nende kolleegide sõnavõtte, kelle seisukohti ma toetan. jah, ma pean ütlema, et läbivaatamise osas meil on veel väga palju asju segas, et te ütlesite, proua volinik, et et reeglid, äh, kalurid vajavad reegleid, mida tuleb ellu rakendada, need peavad olema sidusad ja nad ei tohiks iga tüki aja tagant muutuda, sellepärast et kui me hakkame neid reegleid pidevalt muutma, äh, siis äh, praegu võib-olla me vaatame nad uuesti läbi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja sellega tekib, kui me neid liiga sageli läbi, läbi vaatame, siis tekib oht, et tekib üleüldine segadus ja kannatavad seal kõige läbi loomulikult kalurid meie kontrollimäärus peaks olema tõhus ja ma loodan, et te tõesti, proua volinik, teete seda, mida lubasite ja arvestate ka meie märkustega, aitäh! suur tänu, daamid ja härrad, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine arutelu konkurentsipoliitika jõustamisest